siis äh, sellega on protokoll vastu võetud. nüüd äh, teadaanded parlamendisaadikud Afanasios Pafilis ja Afanasios Plevris on äh, presidenti teavitanud sellest, et nad loobuvad oma parlamendisaadiku mandaadist alates neljateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üheksa, kuivõrd nad on osutunud valituks Kreeka Vabariigi parlamenti seega on nende kohad äh, alates neljateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üheksa olnud vabad ja vastavalt artiklile seitse lõige kaks Euroopa Parlamendi saadikute valimisseadusest ja äh, meie kodukorra artikli nelja kohaselt on Kreeka ametkonnad mind teavitanud järgmi-, järgnevate saadikute valimisest Euroopa Parlamendis. Spiridon Danellis asendab Georgus Papakonstinu alates kaheksandast oktoobrist kaks tuhat üheksa, Haralampos Agurakis vahetab välja Athanasios Pafilisse, seda neljateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üheksa, ja Nikolaos Salavrakos vahetab välja Athanasios Plevrise, samuti neljateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üheksa. ma tervitan soojalt meie uusi kolleege kojas. I przypominam, że na ja ühtlasi tuletaksin kojale meelde, et vastavalt artiklile kolm lõige kaks meie kodukorrast on äh, nende saadiku staatus äh, kinnitamisel, kui keegi sellele otseselt vastu ei ole, siis on neist saanud nüüd parlamendi täissaadikud nii täiskogus kui ka teistes parlamendi instantsides ning nendel on juurdepääs kõigile parlamendisaadikute õigustele, seda muidugi juhul, kui neil ei ole ühtegi teist ametikohta, mis ei ole kokku sobiv parlamendisaadiku ametikohaga. Euroopa konservatiivid ja reformistid on esitanud üsna mitu muudatusettepanekut äh, liikmete koosseisu kohta parlamendi komisjonis, äh, komisjonides ja delegatsioonides, need